aprilli istungi protokoll ja sellega seotud tekstid on äh, laiali jagatud. kas on vastuväiteid? ei ole, siis käesolevaga on protokoll kinnitatud. õigus